Uh, kallid kolleegid, daamid ja härrad, lubage mul teile paari sõnaga tutvustada Lexi allkirjastamist, tegemist on finantsjärelevalve paketi allkirjastamisega, toimub see mõne hetke pärast tegemist on äh, paketiga, mis äh, loob finantsjärelevalve tegevuse, võeti see vastu vastavalt äh, tavapärasele seadusandlikule protsessile, allkirjastame täna seadusandluseks ja seadusandlusesse Euroopa Süsteemse Riskinõukogu loomise, kes hakkab vastutama järelevalve eest finantssüsteemide üle Euroopa Liidus ning panustab omalt poolt siseturu sujuvasse toimimisse teiseks loome äh, selle sammuga veel kolm Euroopa järelevalveasutust selleks, et äh, kaitsta avalikke huve, nad äh, korraldavad järelevalvet pankade, väärtpaberite ja turgude üle, aga ka kindlustussektori ja tööpensionite üle, kutsepensionite üle. lisaks sellele allkirjastame direktiivi, mis parandab üht-teist direktiivi kokku selleks, et need oleksid vastavuses Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi ja Lissaboni lepingu sätetega. tegemist on tohutu jõupingutusega, mis täna päädib, seda saatis tugev koostöö Euroopa Liidu institutsioonide vahel tegemist oli äärmiselt tõhusa ja kiire protsessiga. ja lubage äh, öelda veel nii palju, et äh, mitmed eesistujad äh, üksteise järgi, Hispaania ja Belgia, olid väga aktiivsed. suur tänu teile selle koostöö eest, samuti oli väga aktiivne komisjon, koostöö oli äärmiselt tihe, suur tänu ka parlamendi kolleegidele, kes seisavad siin minu taga, lisaks sellele veel härra volinik Barnier, härra Barnier, tegemist on suure asjaga. komisjon on olnud nii aktiivne selles ettevalmistavas protsessis, on osalenud kõikidel kohtumistel, loomulikult sellega meie töö veel ei lõppe, tegemist on nüüd järgmise sammuna äh, majanduse juhtimise paketiga, see on praegu arutelul, see on väga oluline ja me teame väga hästi, et vastavalt meie seadusandlikule protsessile käib nüüd see menetlus. ja mida öelda lõpetuseks? kogu see pakett, mida me täna allkirjastame käivitub Euroopa Liidus ja jõustub esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist. nii et väga kiiresti. see on väga oluline info kõigi jaoks, turgude jaoks ning meie kodanike jaoks, sest et me tahame ju aidata meie kodanikke. nii et kui lubate, siis allkirjastame nüüd koos selle. Mr. President.